kasutamine, Malaisia peksukaristuse kasutamine, kõigepealt saab sõna resolutsiooni koostaja kolleeg Vailer pooleteiseks minutiks. härra president, austatud komisjon, lugupeetud kolleegid. Malaisia on äh, muljetavaldav riik suurte traditsioonide ja kultuurilise rikkusega ASEAN-i delegatsiooni liikmetena me tihti täheldasime, kuivõrd kiiresti ja muljetavaldavalt on see riik kasvanud. ka suurenev majandusvõim, mis äh, tuleneb äh, sellest, et Malaisias on majanduskasv maailma esikümnes, ka see on meid äh, mõjutanud ja meile muljet avaldanud ma tahaksin öelda kõikide fraktsioonide nimel, kes äh, alla kirjutasid sellele resolutsioonile, et arvates eelnevalt on täiesti hämmastav, et äh, Malaisia kasutab äh, peksukaristust, mis meile tähendab keskaega ja osadele koloniaalaega Malaisia rikub äh, sellega kõiki ÜRO inimõiguste alaseid lepinguid ja me oleme arvamusel, et äh, olukorda tuleb kiiresti muuta. tervitame ASEAN-i hartat, kus äh, mitmetes artiklites ja ka eessõnas öeldakse, et ASEAN-i harta põhiosa hulka kuulub ka inimõiguste kaitse. Malaisia on pikka aega pühendunud in-, demokraatia põhimõtete kaitsmisele, selle juurde kuulub ka õigusriik universaalsete standarditega ja seda me ütleme alati, kui me läheme Aasiasse ja Malaisiasse, Euroopa Parlament seda kõike kinnitab üle oma resolutsiooniga. suur tänu, kolleeg Vailer, järgmisena kolleeg Šalke, üks minut, palun ma tänan, kallid kolleegid, selline ihunuhtluse andmine kepiga on väga tavaline karistusviis Malaisias kümme tuhat vangi, nende hulgas eriti immigrandid on niimoodi karistada saanud ning peab ütlema, et selle eh, ihunuhtluse kasutamine üha la laieneb ja see on vastuolus resolutsiooniga kaheksa kaheksa ÜRO resolutsiooniga, mis keelab sellise kehalise karistuse paraku immigrandid, eh, neid ei informeerita nende õigustest, neil ei ole õigusabi ei anta, kui nad õigusi, õigust rikuvad. ja nüüd Malaisia advokatuur, kuhu kuulub kaheksa tuhat advokaati, on ka üles kutsunud sellest praktikast loobuma ning Euroopa Parlament samuti nõuab, et kõik kehalise karistuse viisid mm, peatataks ja kehtestataks neile moratoorium Malaisia inimõiguste komisjon ja õiguse reformimise komisjon peavad ka andma piisavad soovitused valitsusele, mis puudutavad sellise ihunuhtluse alaste õigusaktide tühiseks tunnistamist. suur tänu, kolleeg Šake, järgmisena poolteist minutit, kolleeg Lohpiiler, palun. tänan, president antud resolutsiooniga mõistame me hukka peksukaristuse Malaisias peksukaristus ei ole mingi kahjutu vanamoodne kasvatamismeetod, vaid on tegemist julma ja alandava piinamisviisiga, nii nagu see on kirjas piinamisvastases äh, konventsioonis ja kes kahtleb, peaks vaatama selle karistuse praktikas läbiviimist äh, videomaterjalil. see on ääretult äh, brutaalne, julm karistus ja seda rakendatakse vähemalt kuuekümne kuue sööteo äh, puhul ja peksuga karistatakse üle kümne tuhande kodaniku. seda brutaalset karistust on äh, laiendatud ka sisserändajatele, kes on tulnud ilma paberiteta, ilma dokumentideta Malaisiasse ja samuti öö, ähm, karistatakse niimoodi äh, narkosõltlasi, nii et äh, kokku puudutab see karistus siis kolmkümmend viit kuni üheksakümmend tuhat inimest. me kutsume üles äh, Malaisia ametivõime kohe viivitamata peatama seda tava. Malaisia on ÜRO inimõiguste komisjoni liige ÜRO on juhtinud tähelepanu sellele, et peksukaristus äh, võrdub piinamisega, nii et Malaisia peaks jääma küll komisjoni liikmeks, aga ka rakendama ÜRO põhimõtteid järgmisena üks minut Tänak. president Malaisia on äh, mu äh, muutunud järjest islamilikumaks riigiks, see valmistab mu äh, muret, sellepärast et Malaisia võiks olla Euroopa Liidule oluline liitlane, tegemist on strateegilise asukohaga riigiga, millel on arenenud majandus, aga kahjuks lääne arusaam inimõigustest ei ole Malaisias väga arenenud aga ma ei saa aru, miks me oleme välja valinud just Malaisia, kus on enamuses moslemid ja paljudes šariaadi õigusel põhinevates riikides on sellised karistused täiesti tavalised, Koraan toetab neid. Äh, peksukaristus on tegelikult suhteliselt leebe karistus võrreldes mõningate teiste brutaalsete karistustega, mida mõnedes moslemi riikides kasutatakse, nagu kividega surnuks vii-, noppimine, pea maharaiumine, äh, kepiga peksmine on tegelikult ju juba väga vana karistusvorm, näiteks ka Singapuris on seda kasutatud ja ka Indoneesia Atsehi äh, provintsis on, äh, provintsis, mis on kasutatud, äh, mis sai Euroopa Liidu tabelisse karistus hiljuti kasutusele võetud meie oleme ihunuhtluse kasutamise ära keelanud ja loodame, et Malaisia ühel päeval jälgib meie eeskuju, aga minu arvates on loomulikult peksukaristus ebaõiglane, nagu ütleb ka rahvusvaheline õigus ja resolutsioon, aitäh suur tänu, kolleeg Tänok, järgmisena härra Pussalt üks minut. härra president, kui kedagi armastada, siis äh, see toob endaga kaasa erisuhte ja need riigid, kellega meil on erisuhted, ei ole samas kategoorias kui mingid kohutavad diktatuurid mõnel äh, teisel kontinendil Malaisia on Euroopa Liidu äh, teie partner ja Malaisia põhiseadus on kohalt isegi edumeelsem kui äh, Euroopa Liidu omad ja härra Tännok, peksukaristust ei viinud äh, seal sisse mitte šaria, vaid Briti koloniaalvõim ja nii nagu muutus koloniaalvõim, peab muutuma ka Malaisia. Nad peavad ära kaotama selle barbaarse karistusviisi, mis läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega ja inimõigustega. Malaisia on riik, kus valitseb juba aastakümneid sallivus erinevate etniliste ja religioossete gruppide vahel ja nii jääb ka Malaisia edaspidi Euroopa Liidu äh, tihedaks partneriks, kui tal õnnestub üle saada sellest barbaarsest karitsusviisist. härra Tännok äh, näitab sinist-kaarti, palun. Ma, ta, ma tahaksin esitada küsimuse härra Posseldile, keda ma väga austan. mina ei ole rahvusvahelise õiguse spetsialist, aga mina ei näe mingeid tõendeid selle kohta, et äh, Äh, rahvusvaheline õigus puudutab kepiga peksmist, see puudutab sõjakuritegusid, genotsiidi ja nõnda edasi, aga peksukaristust minu arvates rahvusvaheline õigus ei reguleeri ning äh, piinamise vastane konven-, konventsioon, äh, mida, millega Malaisia muidu pole liitunud, ütleb, et jah, kepiga peksmine võib olla piinamine, aga ei. nii et, et ma tahaksin öelda, et mi-, küsida, et miks te leiate, et peksukaristus kuulub rahvusvahelise õiguse alla? kolleeg Posselt, see ei olnud küll küsimus, aga siiski on teil võimalik vastata. minu arvates see on äh, küsimus ja ma vastan, et äh, loomulikult on äh, peksmine piinamine ja piinamine on keelatud rahvusvahelise seadusega, ükskõik kas riik on ratifitseerinud selle protokolli või konventsiooni või mitte. kolleeg Veržia järgmisena poolteist minutit ma tänan, härra president. Malaisia on üks selliseid riike, kes teeb eh, tagasihoidlikku koostööd eh, Euroopa Liiduga, aga samas on see väga positiivne koostöö nii majanduslikus plaanis kui ka sotsiaalses plaanis. naiste õigused, haridus, eh, demokraatia on siiski silmitsi mõningate probleemidega selles selles riigis ja nüüd meil on siin üks näide. Malaisia on alla kirjutanud rahvusvaheliste konventsioonidele, seal õigus, sealhulgas inimõiguste ülddeklaratsiooniga, aga samas ei ole ühinenud muude konventsioonidega, nagu näiteks piinamisvastase konventsiooniga. Malaisia kohaldab ka surmanuhtlust ning tegemist on näiteks narkokuritegude puhul lausa kohustusliku karistusliigiga ja äh, ihunuhtlus kohaldatakse nii meestele kui naistele, eriti kui tegemist on olnud abielu rikkumisega ning ka koolilastele. asi on isegi hullem. Need, keda ihunuhtlusega karistatakse, peavad Äh, seda taluma doktorite, arstide nõusolekul. Äh, arstid peavad seisma hea selle eest, et nad ei kaotaks teadvust juhunuhtluse andmise kestel. me oleme näinud, et on kuuskümmend kuus süütegu, mille puhul võidakse juhunuhtlust kohaldada ja tuhanded pagulased on sellise piinamise ohvriks olnud. Malaisia valitsus peab peatama selle tegevuspraktika ja äh, paistab, et meie dialoog Malaisiaga kannab vilju, aga samas on vaja hea seista ka selle eest, et me teeme kõik, et Malaisia ka sel talumatu olukorra lõpetaks. suur tänu, kolleeg Veržja. ma nüüd äh, raportööridele andsin natukene rohkem aega, aga ei ole vastuvõetav see, et äh, kõnelejad lähevad äh, oma kõneajast ühe kolmandiku võrra üle, olgugi et meil on viimane istung enne jõule, olen ma nüüd äh, rangem ja siin on ka tegemist äh, kollegiaalsuse küsimusega. järgmisena härra Preeda, palun. ma tänan, härra president, ma alustaksin selleks, et toon mõned andmed Amnesty International uuringust sellest kuust, kaks tuhat kümme kümme tuhat vangi ja vähemalt kuus tuhat pagulast äh, on igal aastal ihunuhtlust saanud Malaisias. ja tihtipeale toimub selline ihunuhtlus vanglates, aga kahjuks, nagu härra Tänak ka ütles, Malaisia ei ole ainus riik, kes praktiseerib sellist äh, anakronistlikku peksu karistusviisina. aga mis on murettekitav Malaisia puhul, on see, et Äh, lisad on väga palju äh, süütegusid, mille puhul äh, seda ihunuhtlust kohaldatakse, kuuskümmend kuus on neist. Singapuris on kolmkümmend sellist süütegu ja siin on ka narkokuriteod ja immigratsiooniseaduste rikkumine ette nähtud. ning nagu härra Posselt ütles, ka mina arvan, et tegemist on piinamisega ning rahvusvaheline õigus keelab selle piinamise tänan äh, kolleeg Breda. Äh, härra Paletskis äh, vabandab, ta ei saa tulla, nii et kolleeg Jäätenmägi, üks minut, palun president parlamendi resolutsioon on väga õigeaegne ja tähtis tuhanded inimesed peavad kannatama igal aastal ihunuhtlust Malaisias ja see on inimväärikust alandav ja tuleb kaotada kõikjal maailmas. selline peksukaristus on piinamise liik. Amnesty International ütleb, et üks äh, moslemist naine peksti läbi eelmisel aastal, tuginedes šaria seadusele ja õlle joomine oli põhjuseks Amnesty International on teatanud ka pagulaste ja sisserännanud tööliste eh, peksukaristusest Malaisias. me kutsume üles Malaisia valitsust keelustama eh, ihunuhtlus karistusriigina ning kutsume üles Malaisia valitsust ka ühinema ÜRO piinamisvastase konventsiooniga ja selle protokollidega, samuti tsiviil- ja poliitiliste õiguste konventsiooniga tänan, kolleeg Jätenmägi. järgmisena kolleeg Siobro. Z satysfakcją odnotowujemy fakt. me näeme rahuloluga, et Malaisia on tublisti mm, arenemas majanduses ja jõukus üha kasvab selles riigis, aga seda enam üllatunud me oleme, kui me loeme Amnesty International raportit, kus öeldakse, et peksukaristus kasutatakse väga laialdaselt Malaisias. tegemist on ränga äh, karistusega ja mõnikord lausa väikeste süütegude eest määratakse selline karistus ja see on väga ebaõiglane ja julm, ähm, kui sellist karistust kohaldatakse näiteks Birma immigrantidele, kes on tulnud tööle Malaisiasse ja teistele sisserännanud töötajatele. Äh, tegemist on äh, karistusega, mis pärineb selle riigi ajaloost mitmed süüteod äh, ja nendele määratud karistused on saanud inspiratsiooni šariast ja samuti kohalikest traditsioonidest. see moslemi naine, siin juba räägiti temast, kes õlle joomise eest kehalise karistuse sai, te mäletate? kurat, Paska poolteist minutit. ma tänan islami eh, traditsiooniline õigus, šaria õigus, mida kohaldatakse paljudes moslemiriikides, näeb ette eh, selle seaduse rikkumise eest ka kehalisi karistusi. ja me teame juhtumit, kus eh, tõesti naisele määrati kuus kepi hoopi selle eest, et ta õlut jõi. ja kasutatakse sellist spetsiaalset rooska keppi karistuseks vanglates ning me teame ka juhtumist, kus kahe lapse ema, kolmekümne aastane mm, talle määrati kepihoovik, mis pärast eh, siiski asendati kahekuulise sunnitööga selliste kohtuotsuste eesmärk on öö, nagu anda õpetust, mitte niivõrd karistada. ja sama õigustus on ka, mida kasutas haridusministri asetäitja, kui ta rääkis, miks peab lapsi kehaliselt karistama koolides. ja koolidirektorite loal saab lastele ihunuhtlust anda ja samas lapsevanemaid informeeritakse sellist raskest karistusest ning seda karistust antakse tunnistajate juuresolekul. ja tegemist on nii-öelda modernse moslemi riigiga, kus sellised asjad toimuvad. meil on vaja aidata riikidel nagu Malaisia saada lahti sellisest keskaegsest karistamiskombest. aitäh, härra Paska ja nüüd saab sõna härra Soonik suur aitäh, ma arvan, et me peame hukka mõistma peksukaristuse ja igasugused äh, igasuguse ihunuhtluse ja ebainimliku kohtlemise. Malaisia ei saa tugineda oma kriminaalseaduslik, seadustikule, mis karistab äh, peks, peksukaristusega kuutkümmend kuut kuritegu. Äh, peksukaristus on äh, samaväärne piinamisega ning see on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Amnesty International on juhtinud äh, meie tähelepanu paljude ebaseaduslike sisserändajate saatusele, kes on sattunud peksukaristuse ohvriks. Malaisia saab kaitsta inimõigusi ma arvan, et mm, Malaisia peaks üles näitama rohkem algatusvõimet ja ambitsioonikust ja ka meie peaksime seda tegema, meie peaksime Malaisiale survet avaldama. inimõigused ja inimõiguste klausel peaks olema eeltingimuseks mis tahes koostööga, mis tahes riigiga, sealhulgas Malaisiaga. aitäh, härra Soonik ja järgmisena üheks sõnaks härra Sarnets, üheks minutiks saab sõna härra Sarnetski. president, daamid ja härrad Malaisia on majanduse mõttes tiigerriik, arenenud riik, mis äh, seab ees, on eeskujuks äh, kogu Kagu-Aasiale. aga see tiiger äh, omab ka tõsiseid probleeme, nimelt peksukaristusi loomulikult võib öelda, et me võime, peame austama nende kultuurilist eripära, meie kui eurooplased peaksime äh, Äh, olema äh, arusaajad ja ei tohiks peale suruda oma lahendusi teistele mandritele, aga antud juhul puudutab asi inimõigusi. inimõigused on midagi sellist, mis on universaalne siin ei ole oluline, mis usku või mis rassist inimene on. meie Euroopa Parlamendis oleme kohustatud kaitsma inimõigusi, õigust inimväärikusele ja kahtlemata peksukaristus ei austa inimväärikust. aitäh, härra Sarnetski ja nüüd üheks minutiks proua Makovei. aitäh füüsilise valu tekitamine on vastuolus inimväärikusega. peksukaristus kujutab inimõiguste rikkumist, on vastuolus õigusega mitte olla piinatud ja samuti õigusega mitte olla allutatud ebainimlikule või alandavale kohtlemisele. Äh, Malaisias aga paljud inimesed äh, puutuvad igal, igal aastal sellise ihunuhtluse vormiga kokku. Äh, valu, mis neile tekitatakse, on nii suur, et ohvrid tihtipeale kaotavad tead-, teadvuse ja tihtipeale karistuse täideviijad on valmis võtma altkäemaksu, et äh, inimesi valus säästa. niimoodi kasutada, lõigatakse kasu inimeste kannatustest, ma kutsun nõukogu ja komisjoni, samuti Malaisia valitsust üles kehtestama piira, kohese moratooriumi peksukaristusele ja selle seadusest lõpuks kõrvaldama. inimeste peksmine valitsuse nimel peab lõppema aitäh, proua Makovin. järgmisena proua Passescu üheks minutiks. aitäh, president. minu arvates on kahetsusväärne, et Malaisias on peksukaristus äh, nii ulatuslikult kasutusel. Malaisia valitsus lausa soosib seda kasutades argumente, mis ei pea vett. Nad ütlevad, et peksukaristus on seaduslik ning see vähendab kuritegevust. vangla personal saab peksukaristuse elluviimise eest raha üle kuue tuhande pagulase ning kümne tuhande vangi on sellise karistuse ohvriteks igal aastal minu arvates on ohvrite jaoks väljaspoolt naised väga oluline, et neil oleks õiglane kohtuprotsess. antud hetkel nende põhiõigusi nagu õigust tõlkele ja nõustamisele ei austata, aitäh! suur aitäh ja nüüd siis vaba mikrofoni voor ja järgmisena saab sõna kolleeg Reep. arvoisa puhemies, tuomio austatud president, kohu, kohtu poolt äh, määratud kalm karmist, karistus, kus äh, kurjategija seotakse posti külge ja teda piitsutatakse vastu selga ja tagumikku, on ebamoraalne, see karistus on saanud äh, praktiliselt epideemia äh, mõõtmed, kui valitsus arvab, et kehaline karistus äh, takistab kuritegevust, siis tegemist ei ole äh, õigusriigiga ja Euroopa Liit ei peaks sellise riigiga üldse kaupa tegema. sellised ebainimlikud karistusviisid tuleb ära kaotada, ükskõik kus riigis neid äh, praktiseeritakse. selles resolutsioonis parlament kutsub täiesti õigusega üles Malaisia ametivõime lõpetama peksukaristust ja piinamist äh, nii äh, seadusandluses äh, kui ka praktikas. suur tänu, kolleeg Repo, järgmisena proua Keringer-Töötenberg. aitäh, president. peksukaristus on Malaisias olnud kasutusel sellest ajast saadik, kui see oli Suurbritannia asumaa Äh, kari-, äh, kuritegusid, mida võib peksukaristusega karistada, on kuuskümmend kuus ja inimesi hoitakse tihtipeale vanglas, ilma et neid teavitataks, kuna karistus täide viia, viiakse. Äh, Amnesty Internationali andmetel mõistetakse kuni kümme tuhat aast-, inimest aastas peksukaristusele ning sisserändajad tihtipeale isegi ei saa aru, milles nende kohtune otsus seisneb. samas riigivõimud ei näe mingit põhjust seaduste muutmiseks Nemad leiavad, et tegemist on tõhusa viisiga, kuidas kuritegevuse vastu võidelda. Euroopa Liit on eraldanud seitseteist miljonit eurot sellest, selleks, et toestada Malaisia valitsust. ma arvan, et me peaksime kutsuma oma partnereid üles ratifitseerima ÜRO piinamisevastast konventsiooni ja peaksime väga tugevalt hukka mõistma peksukaristust kui midagi, mis on vastuolus rahvusvaheliste standarditega. suur aitäh ja järgmisena proua Cretuza. Domnule președinte, domnule comisar, peste 10... Aitäh, president, volid, volinik, üle kümne tuhande eh, kodaniku Malaisias saab iga aasta peksukaristuse, eh, seda kasutatakse kuuekümne kuue kuriteo puhul ja viimastel aastatel on seda nimekirja pikendatud ja see kõik teeb muret ka mittemalaislased kannatavad selle karistuse all ning neile ei anta vajalikku infot, neile ei tagata tõlget ning ka õigusabi neile ei anta ma tahaksin Euroopa institutsioone kutsuda üles äh, ja intensiivistama neid jõupingutusi, mis, äh, äh, mida tehakse selle karistuse ärakaotamiseks. see karistus on samaväärne piinamisega. tuleb avaldada survet selleks, et inimestel Malaisias oleks võimalik õiglasele, omada õiglast kohtumõistmist ja ka sisserändajatele, asüülitaotlejatele, aitäh! aitäh, proua Gretu ja viimasena saab siis sõna äh, Euroopa Komisjoni nimel volinik Piibalg. president, honorable members. president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, komisjon mõistab hukka ihunuhtluse, see läheb vastuollu Euroopa Liidu inimõiguste põhimõtetega ja ka ÜRO põhimõtetega. Euroopa Liidu suunised äh, suhetes kolmandate riikidega sisaldavad ka neid põhimõtteid, mis puudutavad äh, ihunuhtluse keelamist. Malaisia hiljutine praktika peksukaristuse osas on murettekitav. komisjon tahaks äh, laiendada seda resolutsiooni ja pöörduda kõikide riikide poole, kus kasutatakse endiselt peksukaristust. Euroopa Liit äh, on äh, nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide näol tõstatanud seda küsimust Malaisiaga. Euroopa inimõiguste, vabandust, ÜRO inimõiguste komisjonis on ka selle küsimusega tegeletud. ÜRO viimasel inimõiguste seminaril lubas Malaisia ratifitseerida inimõiguste konventsiooni. see on küsimus, millele me pöörame palju tähelepanu. Euroopa Liit ja Malaisia alustavad varsti partnerlus- ja koostöölepingualaseid läbirääkimisi ja see leping sisaldab ka inimõiguste sätteid. kui see leping jõustub, siis meil on kindel formaalne alus äh, regulaarseks dialoogiks Malaisiaga. kuni selle ajani me jätkame selle küsimuse tõstatamist suhetes Malaisia ametkondadega. tänan, härra Alks. meil on kuus resolutsiooni ettepanekut